riprendiamo i lavori l'ordine del giorno reca la discussione jätkame nüüd äh, tööga ja läheme järgmise päevakorrapunktini, milleks on Euroopa Liidu ühinemine inimõiguste ja põhiõiguste konventsiooni ähm,, äh, kaitsekonventsiooniga ning äh, see puudutab siis ka rahvusvahelist kriminaalkohust ja Rooma statuuti. meil on Ramon Horregi raport Euroopa Liidu Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid on äh, selle raporti pealkiri ning äh, lisaks nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverentsi Kampalas, mis asub Ugandas. ja seega annangi ma kõigepealt sõna härra Horregile neljaks minutiks. suur aitäh teile, proua presi-, president, lugupeetud volinik, Euroopa Nõukogu esindaja. täna on äärmiselt tähtis päev, ma lihtsalt tean seda, kindlasti on selles kojas palju tähtsaid päevi kuid kuna Lissaboni leping võeti lõplikult vastu esimesel detsembril siis Euroopa Liidule äh, anti sellel kuupäeval ka mandaat äh, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooni suhtes ning äh, tegemist on äärmiselt tähtsa aspektiga, sest see võimaldab suuremat integreeritust. me oleme aegade jooksul näinud, kuidas kombineeritakse endiseid jõupingutusi uutega. me räägime siin inimväärikusest, demokraatiast, õigusriigi põhimõttest, kõik need aspektid on osaks sellest DNA-st, mida me võime pidada Euroopa ülesehituse äh, nurgakivideks see, mida me võtame vastu ja arutame täna ja homme, aitab lõplikult luua selle mandaadi, mis Euroopa Liidul on olnud õiguslikult alates sellest, kui Lissaboni leping lõplikult jõustus. ma soovin teile meelde tuletada raporti põhisisu ja siis rääkida kolmest tähtsamast ideest. kõigepealt ähm, me ei, äh, me peame aru saama, et liikmesriigid ei kaitse inimõiguseid mitte üksinda. Euroopa Liit oma uue õigusliku Ehm, õigusliku loomuse abil saab seda nüüd samuti teha, see loomus on talle antud Lissaboni lepinguga. ja see tähendab seda, et Euroopa Liit aitab liikmesriiki inimõiguste kaitsmisel ning ta saab seda teha Euroopa konventsiooni abil ning samuti on olemas siis kohus, mis on liikmesriikide ja ka Euroopa Liidu väline ja mis aitab kaasa nende inimõiguste kaitse põhimõtete edendamisele. see tähendab seda, et äh, Euroopa Liidu kodanikud äh, saavad äh, nüüd pöörduda veel ühte kohtusse, mis tagab, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioonis toodud põhimõtteid tõesti ka täidetakse ja et ühenduse õiguses on need põhimõtted piisavalt kajastatud. lisaks sellele on ka, on, on meil ju ka nii-öelda välispoliitiline element ning äh, selle mõõtmega seonduvaid inimõiguste äh, alaseid äh, küsimusi saab samuti siduda just selle konventsiooniga. praegu on meil ajalooline võimalus edasiseks integreerituseks ja selline edasine integreeritus on üks Euroopa Liidu mm, põhilisi eesmärke ja see seostub ka Euroopa kodaniku mõiste ja üldise inimväärikusega. see äh, seostub ka sellega, et Euroopas on olemas süsteem, mille abil kaitstakse inimõigusi ja põhiväärtusi, sest ähm, meie harta, olemasoleva harta abil, mis on Lissaboni lepingu osaks ning vastavalt ning selle tõttu, et Lissaboni leping on nüüd jõustunud, on süsteem, mille abil neid õigusi kaitstakse, peaaegu ideaalne. me saame teha rohkem koostööd ka kolmandate riikidega. muidugi oleme me alati pidanud kahepoolseid liik-, kahepoolseid läbirääkimisi ja nende abil edendanud inimõiguste kaitset siin äh, tuleb mõelda õiguslikele aspektidele, institutsioonide, institutsioonilistele aspektidele, kuid põhjalikult ma neid siin ei lahka, vaid ütlen, et äh, me oleme menetluse alguses, me teeme, me viime seda menetlust läbi koos komisjoniga, ma tänasin proua Redingit, kes on, äh, kes on mind palju aidanud ja minu raportit on arutanud ka libe ja Ahvet ja ma tänan kõiki mm, kolleege. meil on olemas läbirääkimiste raamistik, mis võimaldab meil äh, läbirääkimisi pidada ja seejärel naasta parlamenti neid läbirääkimisi selgitama nii parlamendile kui liikmesriikidele, see on suurepärane uudis, aitäh teile! adesso per il Consiglio la parola al seg- aitäh ja nüüd äh, nõukogu nimel annan sõna härra Lopez Garridale, Euroopa asjade ministrile. aitäh, proua president. nii nagu härra Hauregi juba ütles, siis see arutelu, mida me kohe hakkame pidama, omab väga suurt tähtsust ja päris kindlasti on tegu ajaloolise sammuga edasi, mille inimkond võtab inimõiguste äh, kaitsmisel, kus inimõiguste kaitse ei ole enam riikide ülesanne puhtalt, vaid midagi niisugust, mis on äh, justkui jagatud ülesanne, mida me jagame üle riigi piiride ja kindlasti saame neid väärtusi koos järgida. Euroopa Inimõiguste kohus on väga oluline institutsioon, aga kindlasti on siin ka teisi samme, mis, mida astutakse nii-öelda inimõiguste globaliseerimise teel mis puudutab nüüd Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooni, siis mul on väga vähe lisada sellele, mida ütles härra Hauregi ja väga vähe lisada ka tema suurepärasele raportile. mille ta siis koos Kristjan Tampeida ja Kinga Kaaliga on koostanud selle kohta, et Euroopa Liit kirjutab alla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse äh, konventsiooniga. mina nõustun vägagi palju härra Hauregiga selles osas, et äh, see otsus on äh, Euroopa integratsiooni seisukohalt väga oluline, seetõttu see tugevdab Euroopa Liitu ja käib käsikäes kõigi suurte uuendustega, mida Lissaboni leping kaasa toob, sealhulgas Euroopa põhiõiguste hartaga see on midagi niisugust, mille kallal me töötame kõik koos, see ei ole ainult poliitiline ja tehniline tööriist, vaid Strasbourgi kohus hakkab tegema koostööd ka kohtuga Euroopas. kumbki neist ei pea loobuma millimeetritki oma pädevusest nii tehes. veelgi enam, see algatus, mille Lissaboni leping ette näeb, toob kindlasti kaasa Euroopa Liidu usaldusväärsuse tõusu inimõiguste kaitse vallas. me nõuame ju Euroopa Liidu, liitu mittekuuluvatelt riikidelt äh, inimõiguste kaitset ja samas äh, üritame tugevdada Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse konventsiooni. ja loomulikult sellisel puhul peame me kõikjal Euroopas tagama, et konventsioonis sisalduvad õigused tõesti on kaitstud äh, ja et riigid vastavad äh, või peavad kinni kohtupraktikast, äh, millele viitas ka härra Haurgi. Äh, mis puudutab nüüd rahvusvahelist kriminaalkohut, siis ka siin oleme me täiesti ajaloolises hetkes, mõned päevad tagasi või vabandust, äh, mitme, mõne päeva pärast äh, toimub siis äh, Rooma statuudi läbivaatamise konverents ja see on oluline ametlik samm edasi rahvusvahelise kriminaalkohtu arengus ning et see on äärmiselt asjakohane sündmus Euroopa Liidule seda arutatakse homme Koreperis, seejärel nõukogus ja me loodame, et võetakse vastu ka nõukogu resolutsioon selle vastu, selle mm, läbivaatamise konverentsi kohta. ning eh, kindlasti me kordame üle seda positiivset hinnangut, mille on andnud juba teised riigid, näiteks Ladina-Ameerika riigid. rahvusvaheline kriminaalkohus on midagi niisugust, mis on meie arvates vältimatult vajalik inimõiguste kaitsmiseks ning ka selleks, et äh, tuua kohtu alla neid, kes on inimõigusi rikkunud, sealhulgas ka meie liikmesriikides. tahaksin meenutada, et kaks tuhat kolm oli ühispositsioon, kaks tuhat neli tuli välja tegevuskava ja kaks tuhat kuus koostöölepe Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja Euroopa Liidu vahel ja seetõttu kasut-, saavad kõik äh, liikmesriigid äh, praegu olla Rooma statuudi osapoolteks ning kasutada Rahvusvahelist Kriminaalkohut. see on äärmiselt oluline punkt ja seda tuleb rõhutada ka siis, kui me räägime kohtu olulisest rollist kogu maailmas, sellest rollist, mida me tahame edasi tugevdada ja arendada rahvusvaheline kriminaalkohus on teinud väga palju tööd Aafrikas, kuid Kampala konverents ei ole loomulikult eh, suunatud Aafrika vastu, vaid Af-, töötab Aafrika eest ja seetõttu on tegu sellise konverentsiga, läbivaatamise konverentsiga, mis on avatud kõigile osapooltele seetõttu ongi oluline teha nii-öelda inventuuri selle kohta, mida Rahvusvaheline Kriminaalkohus on teinud siis, kui tema näol on tegu ainukese alalise kriminaalkohtuga rahvusvahelises mõistes. aitäh ja sõna saab volinik Reding. Uh, suur aitäh, ma olen nõus kõigi kõnelejatega. parlamentäärid on selle küsimusega ammu töötanud. Euroopa Liidu äh, liitumine Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga on rahvusvaheliselt tähtis samm, sest sellega viiakse lõpule süsteem, millega Euroopa Liit kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi. Te teate, et Lissaboni leping ähm, teeb selle kohustuslikuks ja seetõttu ma toetan ja tervitan asjaolu, et Euroopa Parlament äh, suhtub sellesse küsimusse nii suure huviga ja on seda alati teinud tegemist on huviga, mis on selgelt näha Euroopa Parlamendi esitatud resolutsiooni eelnõust. eriti tahaksin ma tänada raportööre. Nad on AFCO ja LIBE komisjonide raportöörid ja nad on teinud suurepärast koostööd. ma tänan neid ja teid ka kuulamise eest, mis te organiseerisite ja millest oli väga palju kasu selle küsimuse edasiarendamisel. härra Žuregi raport on suurel määral selline tekst, mis vastab komisjoni seisukohale. lubage mul välja tuua vaid kolm asjaolu, mis minu meelest on kõige tähtsamad. kõigepealt, komisjon jagab seisukohta, et Euroopa Liidu liitumine konventsiooni ja selle lisaprotokollidega mida tegelikult kõik liikmesriigid ei olegi veel ratifitseerinud, et see on väga soovitav eesmärk tõepoolest, paljud sellised protokollid on potentsiaalselt samuti asjakohased, kui me mõtleme sellele, kuidas Euroopa Liit oma volitusi kasutab ning teatud tagatised, mis antakse nende protokollidega, on ära toodud ka meie enda hartas. see tähendab seda, et komisjonile ei tuleks anda mandaati vabandust, ütleb kõneleja, tuleks anda mandaat, et komisjon saaks pidada läbirääkimisi ja tagada, et Euroopa Liit võiks ühineda siis mitte ainult konventsiooni, vaid ka kõigi lisaprotokollidega. tuleb siiski võtta vastu otsus, milliste protokollidega me de facto ühineme ja selle otsuse pea, peavad tegema ministrite nõukogu liikmed ühehäälselt, kui nad on saanud Euroopa Parlamendi nõusoleku. komisjoni seisukohad koha järgi peaks me eelistatavalt ühinema kõigi protokollidega ja tegema seda ühel ja samal ajal, ehk siis otsus äh, sõlmida liitumisleping Euroopa konventsiooniga peaks tulema samaaegselt kui otsus ühineda protokollidega. teiseks on väga oluline aru saada, et Euroopa Liidul on õiguslik loomus, et tal on autonoomsed volitused ja et Euroopa Liit eeltoodust tulenevalt saab olla lepinguline osapool konventsioonis, mille lepingulisteks osapoolteks reeglina on ainult riigid. see tähendab seda, et meil on vaja ehm, konventsioonis teha erinevaid tehnilisi muudatusi, mis võtaksid arvesse Euroopa Liidu õiguse eriomaseid jooni. siin võime rääkida ka äh, põhilise respondendi mehhanismist, nagu seda nimetatakse, mille abil äh, Euroopa Liit saab õiguse osaleda äh, erinevates menetlustes, kui hagi esitatakse liikmesriigi vastu mõne õigusakti tõttu, mille on vastu võtnud Euroopa Liit Euroopa Parlamendi raportist lähtub, et teiegi eelistate sellise mehhanismi kasutamist, see on teine asjaolu, ja kolmandaks, olen ma täiesti nõus sellega, mida on öeldud raportis, kuivõrd raport soovitab Euroopa Liidul olla esindatud konventsiooni erinevates organites samaväärsetel alustel teiste lepinguliste osapooltega. selline osalemine ja selline esindatus on kahtlemata üks tähtsamaid elemente ähm, edasises, edasises integreerituses ning selles, et Euroopa Liidust saaks konventsioonisüsteemi täieõiguslik liige ja see, et Strasbourgi kohtu ja Strasbourgi kohtunike pädevus nüüd samuti laieneks Euroopa Liidu kodanikele, nagu te mainisite, on ka väga oluline ähm, liikmesriigid nimetavad kohtunike kandidaadid ja seda, eh, sellise kandidaadi saab edaspidi nimetada ka Euroopa Liit ja sellel kohtunikul on samaväärsed õigused teiste kohtunikega, kuid eh, selline kohtunik eh, saab sekkuda ainult nende kaasuste puhul, mis on esitatud kas otse Euroopa Liidu vastu või sellistes küsimustes, millega on seotud Euroopa Liidu õigusaktid, kuid me leiame, et see ei ole piisav me arvame, et tuleks kasutada tavalist menetlust, mida Euroopa konventsioon sätestab ja see tähendaks seda, et nõukogu, Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee äh, valiks ähm, Euroopa Liidu poolt esitatud kolme kandidaadi seast ühe. ja ma arvan, et tuleks lubada osaleda ka Euroopa Parlamendi äh, liikmetel teatud arvul neist, nagu raport ähm, osutab, ja et nad, et need liikmed peaksid saama olla kohal, kui valitakse Strasbourgi kohtunik, äh, kes on siis Euroopa Liidu poolt esitatud. tegemist ei ole tegelikult aga küsimusega, mida tuleks arutada liitumislepingus, see on küsimus, mida peaks otsustama Euroopa Liit ise, ähm, kasutades selleks oma sisemisi reegleid Euroopa Parlament peaks saama õiguse otsustada äh, sama, samamoodi nagu see õigus on antud äh, teistele artikliga kaks viis viis ja mulle tundub see, et see artikkel ja need õigused on, ähm, on huvitavad ja keerulised. me teame, et Hispaania eesistujariigina peab äh, seda Euroopa konventsiooni väga oluliseks ning et Hispaania soovib, et äh, veel enne juuni lõppu oleks võimalik äh, see küsimus lõplikult lahendada. kui nõukogu jõuaks enne juunikuu lõppu kokkuleppele ja ma loodan, et äh, jõuab, siis oleks meil võimalik alustada liitumisläbirääkimisi. Neid saaks alustada pärast suvepausi ja juba kahe nädala eest Brüsselis ütlesin ma, et ma tagan omalt poolt et komisjon, kellel on õigus pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu nimel, teavitab Euroopa Parlamenti ja hoiab Euroopa Parlamenti kõigega kursis kogu läbirääkimiste protsessi vältel. tegemist on küsimusega, mis puudutab Euroopat ja Euroopa konventsiooni. kuid me arutame ka küsimust, mis põhjustab, mis puudutab rahvusvahelist õigust. Te teate, et üheksakümne kaheksandal aastal võttis sada kolmkümmend üheksa lepingulist os-, äh, lepingulist riiki vastu Rooma statuudi, millega esimest korda maailma ajaloos loodi rahvusvaheline äh, kuri-, äh, rahvusvaheline kohus, rahvusvaheline kriminaalkohus, kus võetakse vastutusele isikuid, kes on toime pannud rahvusvahelisi sõjakuritegusid, genotsiidi ja muid sarnaseid tegusid see kohus alg-, hakkas tööle kahe tuhande kolmandal aastal ning nüüd ähm, seitse aastat hiljem äh, toimub äh, toimub Ugandas äh, konverents, kus meil on võimalik arutada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja Rooma statuudi senist edu ning seda, mida saaks teha Euroopa Liit. mis puudutab seda kohust, siis me teame, et see kohus on täielikult toimiv, kuid sellest hoolimata on ta küllalt noor, küllalt uus ja seetõttu äh, puudub äh, nii-öelda äh, lõpetatud, lõpetatud tsükkel. puudub piisav kogemus. üks kohtuasi on alanud, üks algab viiendal juulil kaks tuhat kümme ja veel üks asi on kohtueelse menetluse etapis ärgem unustagem, et äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu puhul on tegemist äh, viimase instantsi kohtuga, mis tähendab seda, et äh, kõige rohkem ja esimestena vastutavad sõjakurjategija vastutusele võtmise eest asjaomased riigid ise. ehk siis peavad nad kõigepealt omaenda riigis uurima süüasja ja võtma süüdlase vastutusele Äh, Toomada kohtu ette. ometi on rahvusvaheline kriminaalkohus tähtis äh, ähm, ka hoiatava eesmärgi äh, poolest, sest kurjategijad teavad, et on olemas see rahvusvaheline kohus, mille ette nad on võimalik samuti tea- te,, tuua. Bangladeshis ähm, liitus Rooma statuudiga veel riike, neid on nüüd kokku sada üksteist kuid äh, me peame püüdlema selle poole, et Rooma statuuti tunnistaksid kõik äh, maailma riigid ja kõik äh, kohtud. see kohus vajab seda, et kõik, ähm, kõik lepingulised ja ka mittelepingulised riigid, ehk siis need, kes ei ole osalised, ja ka kõik organisatsioonid seda kohut tunnistaksid ja aitaksid, sest kohtul ei ole võimalik oma tööd teha, kui riigid kõigepealt ei vahista neid isikuid, kelle suhtes on välja antud vahistamismäärus või siis, kui tunnistajatele ei laiene piisav kaitse või siis, kui puuduvad vanglad nende isikute jaoks, kes on süüdi mõistetud ning seetõttu toetab Euroopa Liit ja on toetanud Euroopa Liitu äh,, on toetanud seda kohust juba viimased kümme aastat eelnimetatud probleemide lahendamiseks. Euroopa Liit on on äh, olnud äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi toetajaks selle algusest peale, sest sellise kohtu ega selle statuudi eesmärgiks on ennekõike lõpetada karistamatuse tunne. just sellise tunde tõttu on miljonid inimesed ajaloo jooksul kannatanud vägivalla ja kuritegude käes, mille toimepanijate hulgast on vastutusele võetud vaid vähesed Rooma statuut on äh, rahvusvahelisele üldsusele väga tähtsaks instrumendiks, mille abil selle karistamatusega võidelda ja mille abil luua reeglitepõhine rahvusvaheline süsteem. seetõttu oleme me seda kohut toetanud, kasutades äh, sealhulgas erinevaid instrumente, mis meie käsutuses on. minister äh, enne ka loetles neid, näiteks ühispositsioone, millest kujundatakse tegevuskava me oleme esimene organisatsioon, mis äh, koostöö ja abilepingu raames, mille me mm, kohtuga sõlmisime kahe tuhande kuuendal aastal, oleme kohtule andnud erinevat poliitilist ja diplomaatilist abi, äh, demaršid, poliitilised dialoogid, avaldused, rahvusvahelise kriminaalkohtu sätete hõlmamine erinevates rahvusvahelistes lepingutes, kõigest sellest on saanud äh, meie jaoks tavaline praktika. alates aastast kaks tuhat on Euroopa algatused, millest hiljem sai demokraatia ja inimõiguste instrument, aidanud, aidanud ähm, anda ähm, suurt abi rahvusvahelisele kriminaalkohtule ja läbi viia ka erinevaid kodanikuühiskonna algatusi kohtu toetuseks. me oleme teinud algatusi ka ähm, vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala raames ja aidanud kurjategijaid äh, kohtute ette tulla, tuua siseriiklikul tasandil. kuid me leiame, et äh, seda rahvusvahelist süsteemi, mida me siin kirjeldame, on äh, vaja täiustada ning et selles suhtes peavad tegema koostööd kõik liikmesriigid. suur aitäh, proua Holnik! ja annan nüüd sõna härra Predale välisasjade komisjonist kaheks minutiks. Uh, suur tänu. mina tahaksin rääkida Auregi raportist, tahaksin raportööri uh, tunnustada selle suurepärase raporti eest, mis väga põhjalikult käib läbi need eelised ning uh, väljakutsed, mis seonduvad Euroopa Liidu liitumisega Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse konventsiooniga. mina olin raportöör Ahveti komisjoni poolelt ja ma tahaksin rääkida peamistest plussidest, mis tulenevad konventsiooniga liitumisest. peale seda, kui Lissaboni leping jõustus, võib see olla ilmselge, kuid on tekkinud niisugune mm, lootus juba kolmkümmend aastat tagasi mm, mille osas ma loodan, et konventsiooniga liitumine tõesti loob parema dialoogi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel ning näitab, et Euroopa Liit põhineb mm, inimõigustel ja õigusriigil. institutsioonid, kes on osaks Euroopa Nõukogust, Nende üle valvab Strasbourgi kohus ning eh, saab olema ka ühtne standard inimõiguste osas. ja ma arvan, et konventsiooniga liitumine on Euroopa Liidu jaoks võimalus äh, allkirjastada ka lisaprotokollid, näiteks see, mis puudutab äh, hartat ja mis annaks tugevama kaitsetaseme Euroopa Liidu tasemel. veelgi enam, ma usun, et Euroopa Liit võiks olla osaks sellisest äh, kooslusest Euroopa Nõukogus ja ma arvan, et see oleks üks äh, loogilistest positiivsetest tulemustest ähm, konventsiooniga liitumisel. mina koostasin raporti Ahveti poolelt ja ma ütlesin, et me peaksime ühelt poolt vaatama Euroopa Liidu eripärasid, teisalt aga säilitama Strasbourgi kohtualuse süsteemi, mis on olnud äärmiselt äh, tõhus. La parola. suur tänu. ja nüüd annan sõna härra Kallile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 siis on meil võimalik vastata kõikidele küsimustele, mis puudutavad selle konventsiooniga ühinemist. mina räägin libe komisjoni nimel ja tahaksin rääkida, mis on meie jaoks kõige tähtsam. meie leiame, et liitumine konventsiooniga toob Euroopa kodanike jaoks kaasa lisandväärtust. me soovime, et Euroopa kodanikud tõesti tunnetaksid ja saaksid aru sellest lisandväärtusest ja nad peaksid ka aru saama, milliseid väärtusi soovime meie kaitsta. otse loomulikult ei peaks me siiski tegema liiga palju ootusi ja lootusi selles küsimuses. tähtis on ka Luksemburgi ja ko-, Strasbourgi kohtute vaheline suhe. mõlema kohtusüsteem ei muutu küll järgnevatel aastatel, kuid meil tuleb neid kohtuseid, kohtusid reform-, reformeerida siis, kui me liitume selle konventsiooniga. liitumine on kasulik siis, kui kõik institutsioonid annavad oma panuse. Euroopa Liidul liitumine inimõiguste põhivabastuste kaitsekonventsiooniga on midagi erakorralist, kuid see pole midagi, mida me poleks varem näinud, sest inimõiguste kaitse on meie jaoks tähtis. tulevikus peame seda tugevdama, mis meil inimõiguste alal juba olemas on. suur tänu, nüüd anname sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele ja kõigepealt saab sõna proua Andrikiene Rahvapartei nimel kaheks minutiks, palun. aitäh, proua president, proua volinik, rahvusvahelise kriminaalkohtu läbivaatamise konverents on kauaoodatud ja oluline sündmus kohtu enda eluloos ja rahvusvahelise õiguse kontekstis laiemalt. see on hea võimalus erinevatele osapooltele mõelda järgi rahvusvahelise kriminaalkohtu praeguste puuduste üle ning pakkuda välja siis reformiks erinevaid võimalusi. tahaksin mainida mitmeid põh-, probleeme, mida peaksid mainima nii liikmesriigid kui ka parlament. üks äh, puudutab meie transatlantilise partneri rolli rahvusvahelises kriminaalkohtus ja tahaksin öelda, et USA mitteosalemine äh, rahvusvahelises kriminaalkohtus, on tegelikult ähm, see tegur, mis vähendab selle kohtu autoriteeti. ja seetõttu oleks hea, kui meie Ameerika partnerid saaksid väljendada selgemalt oma praegust seisukohta ja pühendumust rahvusvahelisele kriminaalkohtadele. samuti tahaksin, et Euroopa Liit ähm, räägiks ähm, üleminekusättest ehk siis Rooma statuudi artiklist sada kakskümmend neli, mis lubab liikmesriikidel valida niisuguse mm, valiku, et seitsme aasta jooksul peale ratifitseerimist konkreetse riigi eh, kohtuniku, vabandust, kodanikud ei käi eh, kriminaalkohtu eh, jurisdiktsiooni alla ja selline klausel üleminekul on väga kahetsusväärne. me peaksime rõhutama, et Rooma statuudi rakendamine mm, peaks kindlasti laienema ja me peaksime ka äh, laienemisläbirääkimistel ja liitumisläbirääkimistel seda rõhutama. meie, see peaks olema tähtsal kohal ka meie suhetes Venemaaga, eriti arvestades seda, et me räägime praegu läbi partnerlusleppe üksikasju oma Venemaa partneritega, aitäh! suur tänu! ja sotsialistide ja demokraatide nimel proua Serakiani poolteist minutit. aitäh, proua president, tahaksin tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest sellel teemal, mis puudutab Euroopa Liidu liitumist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. see kindlasti annab kodanikele lisandväärtust, see tähendab lisakohut mis väljaspool Euroopa Liitu kaitseb nende õigust. kodanikel peab olema õigus ennast kaitsta ja seetõttu on äärmiselt tähtis, et kõik riigid, kes on osapoolteks, omaksid ka oma kohtuniku lihtsalt selgitamaks tausta, me peame tagama ka äh, seda, selle, et äh, on vajalik äh, seisukohtade vahetamise kanal olemas parlamendi ja nõukogu vahel. kodanikud peavad teadma, millised nende õigused on ja seetõttu on tähtis, et äh, Euroopa Nõukogu ning Euroopa Liit koostaksid mingid suunised, mis selgelt äh, tooksid välja kõik otsuste mõjud ja tagajärjed. aitäh ja liberaalide nimel härra Tahv, palun, poolteist minutit uh,. Uh, uh. Euroopa Liidu liitumine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga on äh, midagi, mida me oleme juba kaua oodanud ja see on üks äh, põhiplokkidest selles hoones, mida me üritame ehitada. loomaks ja kaitsmaks seda äh, režiimi, mida äh, ehitab äh, Euroopa Kohus ja mida toetab ka Strasbourgi kohus loomulikult on tegu väga keeruka meetmega, kuna tegu on nii-öelda quid pro quo ähm, lahendusega inimõiguste ja põhi, vabandust, põhiõiguste harta siduvaks muutumisel. ja oluline on vaadelda seda lähenemist, mis on nii-öelda traditsiooniliselt Briti oma ehk valitsuste vaheline ja föderalistide lahendamist teiselt poolt, kes on toetanud riikide ülest ehk siis Euroopa Nõukogu äh, lähenemist ja niisugune mestimine on äärmiselt äh, sobiv praegusel koalitsioonipoliitika ajajärgul ma pean silmas siis koalitsiooni Briti liberaaldemokraatide ning konservatiivide vahelist koalitsiooni, aitäh. suur tänu ja roheliste nimel kaks minutit, proua Lokk-Piiler. suur tänu, Rooma statuudi vastuvõtmine ja rahvusvahelise kriminaalkohtu loomine on suur edusamm. aga tähtsaks on see, et esimest korda ajaloos on meil võimalik see, et kõrged riigi esindajad, tsiviilisikud ja sõjalised isikud peavad vastutama, kui nad viivad läbi sõjakurjategusid või kuritegusid inimväärikuse vastu. Euroopa Liit on rahvusvahelise kriminaalkohtu ülesehitamist toetanud ja seda palju. ning ka tulevikus kohe kindlasti toetab rahvusvahelist kriminaalkohut ka edasi ja toetab tema sõltumatust. Kampalas toimuv konverents viib kõigepealt läbi olukorra hinnangu, vaatab, mis oli edukas, mida tuleb parandada. juba praegu on selgelt näha, et riigid peavad riiklikul tasandil tegema pingutusi selleks, et vastu võtta seadusi või muuta juba kehtivaid seadusi, selleks, et toetada kriminaalkohtu tööd. väga paljud kõhklevad, eriti siis, kui on vaja kõrgeid isikuid vahistada, kelle vastu on vahistamismäärus ka juba väljastatud. volinik Reding mainis ka seda tihti on hirm suurem kui tõsiasi, et kriminaalkohtul on vaja toetust selleks, et oma tööd läbi viia. Kampala konverents peab tegelema ka ründesõja defineerimisega. Rooma statuudi liikmesriikide töögrupp on juba siin väga palju eeltööd ära teinud ja sobiva teksti välja töötanud ning seda on võimalik lugeda ka meie parlamendi tekstis. me kutsume komisjoni ja nõukogu üles selle definitsiooniga tegelema, seda statuuti üle võtma ja võitlema kriminaalkohtu töö eest. peale selle on väga tähtis ka see, et kriminaalkohtu sõltumatust ei piirataks ning lõpetuseks tahaksin veel toonitada ka seda, kui tähtis on see, et Euroopa Liit sellel konverentsil oleks väga kõrgel tasemel esindatud, sest see näitas, kuidas me kohtutööd hindame ja toetame ja tegelikult oleks see ka heaks näiteks kõikidele teistele regioonidele, aitäh! E suur tänu ja nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Fox, üks minut aitäh, proua president, minu fraktsioon on inimõiguste kaitsmisele pühendunud, kuid me ei ole veendunud, et Euroopa Liidu eh, liitumine konventsiooniga on tark, arvestades, et eh, iga või, või kõik liikmesriigid on juba liitunud, siis milline kasu tuleneb sellest, et liitub ka Euroopa Liit? minul oleks väga hea meel, kui keegi siin kojas saaks tuua mulle praktilise näite sellest, kuidas ühe minu valija inimõigused on paremini kaitstud selle kaudu, et Euroopa Liit konventsioonile alla kirjutab. hetkel ei nõuta liikmesriikidelt konventsiooni otsekohaldumist oma koduriigi õiguse kaudu ja mina tahan saada kindlust, et kui Euroopa Liit äh, kirjutab konventsioonile alla, siis see ei muutu. ja ma ei taha, äh, et mu Briti äh, Mm, parlamendi volitused ja võim selles osas, kuidas me Inglismaal inimõiguse kaits-, inimõigusi kaitseme, kuidagi saaks õõnestatud. minu arvates on see lihtsalt võimalus Euroopa eh, Liidule mm, näidata ennast olulise tegijana rahvusvahelisel areenil ja ka hea põhjus, miks me tegelikult ei peaks alla kirjutama. suur tänu ja kuue NGL fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Scholz üheks minutiks, palun, poolteist minutit, vabandust. suur tänu, proua president. minu fraktsioon toetab Euroopa Liidu liitumist inimõiguste konventsiooniga, tegemist on kõige tähtsama inimõiguste alase vahendiga, mis on meil kasutada ja see tuleb välja ka siis, kui me mõtleme, et äh, inimõiguste kohust, kohtule esitatakse kolmkümmend tuhat avaldust igal aastal ja eelmisel aastal võttis kohus vastu kaks tuhat otsust või pidi seda tegema. nüüd Euroopa Liidul on ka oma kohus, Euroopa kohus, kuid vastupidiselt inimõiguste kohtule ei kaitse ta põhiõigusi ja ma ju ei eksi, kui ma ütlen, et Euroopa kohus viimastel aastatel pole ka põhiõiguste kaitsel juhtivat rolli enda peale võtnud. nii Euroopa Nõukogu kui ka Euroopa Liit äh, nimetavad äh, liitumist konventsiooniga ajalooliseks ja meie hääletame kindlasti selle poolt. see on väga suureks sammuks kaitsmaks Euroopa kodanikke. me näitame, et me oleme loomas äh, ala, kus kaitstakse inimõigusi, tegemist on alaga, kus mitte ainult valitsused ei pea inimõigustest kinni pidama, vaid ka Euroopa Liidu institutsioonid. nii anname me kodanikele signaali, et Euroopa Liit ei seisa seadustest kõrgemal ja et kõik peavad inimõigustest kinni pidama. ju-, ka seda ka institutsioonid. ja kuidas liitumisprotsess selgelt välja näeb, seda me ei tea, see on kohe kindlasti problemaatiline, aga väga tähtis on, et me oleksime avatud uutele lahendustele, kiiretele lahendustele, sellepärast et tehnilised ja juriidilised probleemid tõstatuvad kindlasti ja need tuleb lahendada. suur tänu ja nüüd äh, EFT fraktsiooni nimel saab üheks minutiks sõna härra Messerschmidt, palun suur tänu, proua president. jah, ka mina näen eeliseid, kui Euroopa Liit liitub inimõiguste konventsiooniga. see on eelis kõikide jaoks, kes on Euroopa Liidus näiteks töötanud ja kes lahti lasti ainult sellepärast, et nad esitasid kas valesid arveid või kirjutasid alla võltsitud arvetele. ja nad võib-olla ja pärast seal toibumist tavaliselt ei ole, nende kasutada mingeid õiguskaitsevahendeid. ja me teame, et äh, need inimesed pöördusid Strasbourgi kohtu poole, kuid mina olen inimõiguste konventsiooniga liitumise vastu, sellepärast et puudused on suuremad kui eelised. näiteks Euroopa Kohus Luksemburgis kasutab seda liitumist selleks, et Euroopa Liidu võimupädevust välispoliitikas, sotsiaalpoliitikas laiendada nii võiksime me konventsiooniga liitumist kasutada selleks, et öelda, et Euroopa Liit peab rohkem asju ära määrama ja liikmesriigid üha vähem. Äh, peale selle ei ole me kindlad, kas arvamusavaldust kaitsevad edaspidi ikka veel liikmesriigid või et tehakse seda ka Euroopa Liidu tasandil ja ma ei ole päris kindel, kas selline protsess on hea. suur tänu! ja nüüd saab proua Sinclair mitteühinenute nimel, palun. aitäh, proua president. raportöör ütleb oma raportis, et äh, konventsiooniga liitumine annab kaitset ka Euroopa Liidu tegevuste eest. mina tahaksin pigem oma valijaid äh, kaitsta selle konventsiooni mõju eest. loomulikult äh, üheksakümne kaheksandal aastal me võtsime selle üle oma seadusandlusele, kuid äh, uue kon-, uus konservatiivne äh, valitsus äh, on lubanud, et ta loobub konventsioonist, kuid nad peaksid teadma, et tegelikult Lissaboni leping on nii-öelda legitimiseeritud tahaksin ähm, mm, meelde tuletada George Orwelli sõnu, et mõned inimesed on võrdsemad kui teised ja minu valijad ähm, on kannatanud näiteks traditsiooniliste rändajate tegevuse mm, kaudu, kelle äh, tegevust äh, kaitseb äh, konventsioon ja kelle hariduse eest näiteks maksavad kohalikud maksumaksjad. ja samuti tahaksin öelda, et Euroopa Inimõiguste ja Põhiõiguste Kaitsekonventsioon on juba praegu piisavalt kahju teinud, võib-olla peaksime vaatama konkreetselt eh, seda, mis on valimisringkonnas toimunud ja kui palju kahju on to-, tehtud ja kui raske on seal hoida eh, rahu ning samas eh, kaitsta ka rändajate huvisid ja võib-olla saaks aidata ka kodanikel paigaldada turvasüsteeme selliste arengute puhul. loomulikult need on väikesed strateegiad ja neid ei ole võimalik eh, võrrelda sellise olulise poliitilise projektiga nagu Euroopa Liit, aga me peaksime siiski silmas pidama, et kui me anname ühele elanikerühmale eriõigused, siis me vähendame teiste õigusi ja konventsioon on vähendanud minu Äh, valijate õigusi ning äh, uut, just valitud äh, valitsus Inglismaal loodetavasti täidab oma lubadused. Grazie, diamo ora la parola agli altri oratori iscritti Vi.... suur tänu ja nüüd anname sõna iseenda nimel kõnelejatele tahaksin teid kõiki paluda kinni pidada ka kõneajast ja kõigepealt kaheks minutiks saab sõna härra Mendeste Viigo, palun. suur tänu, proua president. kakskümmend, kakskümmend kolm aastat tagasi nimelt äh, õnnestus mul teiega kohtuda ühes teises palees ja siis ma nägin, kuidas Donna Selina Torreja kirjutas alla konventsioonile, inimõiguste konventsioonile nimelt. see kõik toimus kakskümmend aastat tagasi ja ma mäletan, et kui me käis siis küsi-, ja ma mäletan väga hästi, kui Henri Hannelt küsiti, et kus te tahaksite surra, siis tema ütles, et Ühendkuningriigis, sellepärast et Ühendkuningriik on alati kakskümmend aastat teistest maas tema vaatas asju kahesaja aastase perioodiga, aga härra Tahv saab kindlasti sellest palju paremini aru. rahvapartei on liitumise poolt, me oleme juba aastaid selle poolt olnud ja sellepärast me tervitame seda Ramon Horei raportit. tegemist on esimese, tema esimese raportiga, aga kohe kindlasti mitte viimasega. meil on väga hea meel, et tema raportiga ka tagatakse kodanike õigused, sellepärast ähm, et inimõigusi lahendatakse tänu sellele liitumisele ja Euroopa Liit on siis kohustatud kinni pidama sellest Euroopa Inimõiguste Konventsiooni inimõiguste nimekirjast. konventsioon, konventsiooni peavad ratifitseerima liikmesriigid ja Euroopa Liit ei ole mingi superriik, vaid rahvusvaheline organisatsioon ning rahvusvaheline organisatsioon kavatseb nüüd alluda midagi, millele, mille on koostanud riigid ja see pole kohe kindlasti mitte lihtne. kindlasti tuleb siin veel tegeleda konkreetsete küsimustega. proua Reding ja nõukogu, ma kutsun teid üles andke komisjonile mandaat selleks, et ta saaks läbirääkimisi pidama hakata, et Euroopa Liit võimalikult kiiresti inimõiguste konventsiooniga saaks liituda, aitäh! aitäh! ma annan nüüd sõna härra Lopez Aguilar'e pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh, proua! omalt poolt ühinen äh, nende kiiduavaldustega, mida on siin esitatud raportöörile, kes on selle tähtsa teemaga töötanud. Äh, sel ajal, kui me töötame majanduskriisi lahendamiseks ja see on meie ülesanne meie mandaadi ajal, peame me mõtlema ka asjadele, mis ei ole seotud ainult ühisturu, vaid ka inimestega, kes Euroopa Liidus elavad. Euroopa äh, inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon on instrument, mille abil püütakse Euroopat äh, veelgi üles ehitada ja vastavalt äh, selle artiklile kuus mis võimaldab meil, meil ühineda selle konventsiooniga Ehm, garanteerime me, me kodanikele nende õigused ja tugevdame neid õiguseid, mis meil kõigil on. mina ise olen liibekomisjonist ja ma arvan, et Euroopa konventsiooniga liitumisest võib tuleneda ka probleeme ja seetõttu me oleme organiseerinud visiidi Euroopa kohtusse, me oleme käinud ka inimõiguste kohtus tegelikult isegi mitu korda ja oleme kahekümne esimeseks juuniks ette näinud juba kolmanda asjakohase konverentsi, kuhu tulevad mõlema kohtu eksperdid. niimoodi on meil võimalik saada vastuseid küsimustele selle kohta, milliseid äh, kohtualaseid äh, garantiisid on võimalik anda Euroopa Liidu kodanikule. härra Haat ütles, et äh, ei ole õigusi, kui puuduvad õiguslikud garantiid kuid õiguslikke garantiisid ei saa anda, kui puuduvad kohtunikud, ei ole Euroopat, kui ei ole kodanikke ja ei ole kodanikke, kui on ainult inimesed, kes lihtsalt ei saa aru, et Euroopa laiendamine annab meile kõigile midagi juurde, et see annab meile rohkem põhivabadusi. aitäh. nüüd siis saab sõna proua Haake pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, kolleegid nüüd, kus me arutame Rahvusvahelist Kriminaalkohust ja Rooma statuuti, siis pidagem meeles, et selle kohtu asutamine on demokraatiale ja õigusriigi põhimõtte austamisele väga oluline. kuna kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ratifitseerinud Rooma statuudi, oleme meie võtnud uue auahne eesmärgi inimõiguste rahu ja äh, turvalisuse tagamisel muidugi on tarvis eh, suhtuda endasse ka kriitiliselt, kuid tuleb aru saada, et rahvusvaheline kriminaalkohus on kohus, mis tagab, et inimõigusi ja põhivabadusi ei kaitstaks mitte ainult Euroopas, vaid kõikjal. see on viimase instantsi kohus ja väga tähtis kohus. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peaksid jätkama tööd äh, koos Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, toetades neid põhimõtteid, mida toetab kohus ja toetades sealjuures ka Euroopa Liidu asjakohaseid põhimõtteid. see kohus võtab vastutusele sõjakurjategijad, need, kes panevad toime genotsiidi äh, või inimsusevastaseid tegusid. Lissaboni lepingu jõustumise järel töötame me ühtse ja tõhusa välispoliitika nimel kõrge esindaja peaks edendama meie kiiret liitumist Euroopa konventsiooniga Äh, sest nii teevad ka Hiina, Venemaa ja tähtsad kandidaatriigid, näiteks Türgi. kuid lisaks sellele on USA Euroopa Liidu kauaaegne partner ja sõber ju samuti ähm,, ka tal on kavas seda konventsiooni kasutada. Haagi konventsioon äh, siia ei äh, puutu. meie peame tegema äh, tööd äh, koos Türgi ja USA-ga, et me saaksime vastutusele võtta Iraani, kus äh, paljusid vägistatakse ja piinatakse ning seda tehakse Iraani valitsuse heakskiidul ja regulaarselt. me peame töötama selle nimel, et saavutada üleilmne inimõiguste kaitse, üleilmne õigusriigi põhimõtte austamine ning Rahvusvaheline Kriminaalkohus on oluline element selles protsessis. ka Rooma statuut peab globaliseeruma ning Euroopa Liit peab tegema koostööd USA-ga, aitäh! kolleegi, vi prego di rispet- aitäh teile, kuid kolleegid, palun teid ka oma kõneajast kinni pidada, sest muidu ei saa inimesed vaba mikrofoni all enam sõna võtta. nüüd aga saab sõna härra Hafner, üks minut. suur tänu, kallid kolleegid, praegusel hetkel me töötame õiguste laiendamise kallal supranatsionaalsel tasandil ja kui tähtis see on, tuleb välja siis, kui me vaatame, kuidas inimõigusi rikutakse kas või näiteks minu kodumaal sest tõesti, sakslased on maailma ajaloo jooksul teinud äh, kõige suuremaid inimõiguste rikkumisi, kuid mitte nii, et nad oleksid seadust rikkunud, vaid nad kujundasid seadusi niimoodi, et neil oli võimalik tappa juute, homoseksuaale, kristlasi ja nii edasi. ja kui need inimesed, kes ütlesid hiljem, et nad tegid seda, mis toona oli seaduslik ja et neid ei või vastutusele võtta, siis see näitab, kui nõrk on õigussüsteem ja inimlikkuse tase ning see, mida me oleme nüüd teinud, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loomine, on väga suureks edusammuks edasi. kõik inimesed teavad nüüd, et äh, rahvusvahelise tasandi kõrval on veel üks kohus, mis võib alati nende süütegudega tegeleda ja nad peavad alati olema hirmu all, et mingil hetkel nad viiakse kohtu ette. ja mul on väga hea meel, et see projekt lõpeb, ma olen tõesti tegelenud selle küsimusega väga palju ja mul on väga hea meel, et me oleme selle tööga jõudnud äh, lõpule ja ma tahaksin täna ka raportööri härra Horegit, palun. aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tannok, üks minut. proua president, äh, minu kodupartei konservatiivid on varem väljendanud tõsist muret äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu ning tema jurisprudentsi üle, mida hõlmab Rooma statuut siis äh, genotsiidi, inimsusevastaste ja sõjakuritegude osas, kuid statuudi kümneaastane äh, jõustumise tähtpäev annab nüüd meile võimaluse viia läbi selge hindang äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rolli kohta ja minu arvates on tegelikult kohus jäänud oma volituste juurde, püüdes karistada ainult kõige tõsisemaid kurjategijaid ja äh, Morena Alcampo on kindlasti oma rollis aidanud tugevdada kriminaalkohtu rolli. kahjuks äh, mõned äh, juhtumid on ka ähm, ebaõnnestunud, mis teeb muret ka ameeriklastele. meie ühinesime mm, leiboristliku valitsuse ajal kohtule ja võib-olla uus valitsus annab meile ka võimaluse ümber vaadata oma suhteid rahvusvahelise kriminaalkohtudega, kohtuga ning samuti mm, ümber hinnata teatud vastutusvaldkondi, näiteks nagu käsuliini vastutus, sest äh, me peaksime tunnistama äh, sa-, samas, et äh, rahvusvahelisel kriminaalkohtul on oluline roll karistamatuse lõpetamisel, näiteks genotsiidi puhul, aitäh aitäh ja sõna saab proua Vergeon pooleteistkümneks minutiks. suur tänu, proua president, proua volinik, härra minister, kolleegid. mina tahaksin rääkida konventsioonist ja Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust eh, tahaksin tunnustada raportööre nende töö kvaliteedi eest ning asjaolu eest, et nad on arvesse võtnud väga paljusid eh, eh, erinevaid mõtteid. tahaksin rõhutada kahte asja, mis minu arvates on olulised. lisakontrolli loomine ja konventsiooni eh, ekstraterritoriaalsus selles mõttes, et see kehtib kogu Euroopa Liidu õigusele ka väljaspool Euroopa Liidu territooriumi. nii et eh, demokraatia saab rohkem jõudu ja see puudutab mitte ainult eh, konventsiooni, vaid ka kõiki lisaprotokolle, mis harta kaudu on lisatud. me tegelikult äh, hakkame tegelema kõigi või, või, või, või liitume nii-öelda kõigi nende erinevate instrumentidega, mis on ette nähtud inimõiguste kaitseks nüüd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osas tahaksin väljendada kahte soovi, ma tahaksin, et äh, Euroopa Liit kaitseks ka ohvrite huvisid ja äh, nende õigust juriidilisele esindatusele proua volinik, ma arvan, et me peaksime suunama oma energia sellele, et tagada, et kõik liikmesriigid äh, peaksid kinni rahvusvahelisest kriminaalõigusest. Prantsusmaa seda ei tee, sellest on mul kahju ja mul on kahju ka sellest, et USA ei ole meiega samas paadis selles küsimuses. suur tänu ja nüüd annan sõna härra Bronsile kaheks minutiks Uh, aitäh, proua president. see, et Euroopa Liit liitub Euroopa konventsiooniga, mida me siit aru-, äh, mida me siin arutame, tähendab seda, et Euroopa konventsioon muutub äh, meie äh, dokumendiks ja see on, ähm, see on teetähis see tähendab ühtlasi seda, et Luksemburis asuval kohtul on edaspidi pädevus arutada kahte dokumenti, mis võivad minna omavahel vastuollu. kõigepealt see Euroopa konventsioon ja teiseks meie enda harta. ma olen AFCO ja Liibe kolleegidelt küsinud, mis siis saab, kui need dokumendid või ka ühe dokumendi mitu osa lähevad omavahel vastuollu. millist osa siis loetakse ülimuslikuks? mulle öeldi, et esiteks on ülimuslik see dokument või see dokumendi osa, mis annab suurema vabaduse või õiguse. hiljem küsisin ma, mida siis otsustatakse, kui vaidluses on kaks osapoolt, kes nõuavad õigusi, mis lähevad omavahel vastuollu. näiteks õigus ähm,, õigus ähm, oma usule ja usuvabadusele ning teiseks õigus kõnevabadusele, näiteks ka vabadusele kritiseerida usku näiteks äh, Taani äh, pilapiltide joonistaja on siin heaks näiteks. mis siis saab? vaikus vastuseks minu küsimusele oli lihtsalt äh, kurdistav. kõnevabadus tuuakse alati ohvriks ja kõnevabaduse keelamine on midagi, milles Euroopa Liit on väga tugev. me räägime siin kahtedest erinevatest õigustest. kõigepealt eh, poliitiline kõnevabadus ja teiseks äh, õigus mitte olla solvatud, kui sind kritiseeritakse, õigus mitte, mitte saada solvatud, äh, seda peetakse palju tähtsamaks kui asju, mis tegelikult kõiki puudutavad. kas ei peaks siis üldse kõnevabadust äh, piirama või peaks piirama vaid nende kõnevabadust, kes õhutavad vihkamisele ja vägivallale? see tuleks ühenduse õiguses selgelt paika panna. suur aitäh teile, nüüd annan sõna äh, proua Janakule kaheks minutiks. suur aitäh, proua president. ma õnnitlen raportööri, sest et äh, tema äh, raport on suurepärane ja koostöö temaga on samuti olnud äh, suurepärane ja ma tänan ka kõigi erialakomisjonide kolleege nende abi poolt, nende abi eest kui me räägime sellest, kuidas Euroopa Liit asub ühinema Euroopa inimõiguste põhivabaduste kaitsekonventsiooniga ja see toob endaga kaasa uue kohtualluvuse, siis me peame mõtlema ka sellele, et Euroopa Liidul on uus õiguslik loomus, mille ta sai Lissaboni lepingu jõustumisega. paljud inimesed küsivad praegu, et kui me oleme juba vastu võtnud inimõiguste harta, siis mille pärast on meil vaja veel hakata liituma Euroopa Inimõiguste Kohtu konventsiooniga? ja seda on vaja sellepärast, et Strasbourgi kohtul on ju palju laiemad võimalused kui need, mis on meile antud äh, põhiõiguste hartaga. seda juba mainis ka proua volinik Reding ning äh, nõukogu esindaja. teatud mõttes tekib kummaline olukord, kus äh, kõik need riigid, mis Euroopa Liidu, Euroopa Nõukokku kuuluvad, saavad nüüd teistpidi esindatud. kas see kuidagi komplitseerib asjaolusid? me teame äh, ainult seda, et Euroopa Liidu vastu ei saa esitada hagisid, mis tuleks tegelikult esitada riigi või, äh, või valitsuse vastu ja et neid hagisid ei saa esitada mm, sellele äh, Strasbourgi kohtule juhul, kui neid saaks esitada siseriiklikule kohtule. ning liitumine Euroopa konventsiooniga on meie jaoks tähtis samm ja tähtis on liituda ka nende lisaprotokollidega juhul, kui see võimaldab Euroopa Parlamendil aktiivselt osaleda läbirääkimistes ja omalt poolt panustada Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Assambleesse sellega, et me sinna oma kohtuniku esitame, siis me peaksime seda tegema. aitäh ja sõna saab härra Howitt pooleteistkümneks minutiks. aitäh, president mul on hea meel, et ma juhin parlamendi delegatsiooni kriminaalkohtu läbivaatamata konverentsile ja seal me kindlasti äh, räägime sellest, kuidas kohus on aidanud äh, rahvusvahelist õigust edendada. samuti esi, esindame siis äh, Euroopa Liitu meie ühises välis- ja julgeolekupoliitikas me kutsume üles paremale juurdepääsule ohvritele, mm, ohvrite jaoks äh, õigusabile äh, ja tegelikult peamised panustajad äh, nendesse vahenditesse ongi meie liikmesriigid. kuid kahjuks rahastajate hulgas ei ole kahtteist meie liikmesriikidest ja neliteist riiki ei ole nimetanud riiklikke kontaktpunkte ega läbi viinud uurimust, nii nagu harta nõuab rahvusvaheline jurisdiktsioon tegelikult algab jurisdiktsiooni loomisest kodust. üks äh, Ühendkuningriigi uue koalitsiooni äh, valitsuse otsustest oli tulla konverentsile kohale ja öö, ähm, olla vastu siis öö, äh, Belgia seisukohale, et ebaseaduslikud relvad kodu, sisekonfliktides käivad samuti kriminaalkohtu jurisdiktsiooni alla. ja minu arvates on raske aru saada, miks kahekümne esimesel sajandil Rahvusvaheline Kriminaalkogus ei tegeleks äh, rahvusvaheliste mm, sõjakuritegudega. ja kui öeldakse, et näiteks mürkgaaside kasutamine piiriüleselt on äh, lubatud, aga riigi sees mitte, siis seda ma ei mõista me kõik teame, milline on olukord äh, Gazas, kus äh, kurjategijad saavad äh, neid, selliseid kurjategijaid läbi viia, ilma et neid karistataks ja ma arvan, et Briti valitsusel ei ole selles osas õigus, aitäh. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Jürgen, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president. esialgselt loodi ju see konventsioon selleks, et äh, sõjakurjategijaid äh, kohtu ette tuua ning Rahvusvaheline Kriminaalkohus on selles mõttes äh, väga pikkade traditsioonidega. väga paljud arvavad, et kriminaalkohtul peaks olema ka ennetav mõju ning kurjategijad Äh, kes viivad läbi neid jõledaid kuritegusid Ruandas, Bosnias ja Kambodžas või ka Darfuris. Nad ei tohiks arvata, et äh, nad ei satu kohtu ette. sest tegelikult on siin see eesmärk, mida komisjon saavutada tahtis. kas komisjon saaks meile öelda, kas äh, president Omar el-Bashiri vahistamismäärus on osa lahendusest või osa probleemist? mina usun, et tegemist on osakesega lahendusest. ja minu viimane küsimus, kas komisjon kavatseb praeguste kogemuste tausal Kampala konverentsil mingeid ettepanekuid teha, muudatusettepanekuid teha selleks, et teksti muuta nii, et parandada kriminaalkohtu staatust. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Šimanski üheks minutiks, palun. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa konventsiooniga liitumine tähendab seda, et tuleb vältida erinevaid tähtsaid äh, ohtusid ja riske. kõigepealt äh, kahe kohtualluvuse potentsiaalne konflikt teiseks, kahe dokumendi omavaheline potentsiaalne äh, konflikt. teiseks dokumendiks on inimõiguste harta. Äh, tegelikult on väga raske Euroopa Liidu äh, kodanikele seletada, milline kohus on pädev, seega me veel, meil võib tekkida probleem kohtu pädevuse ja õigusliku alusega. ning lisaks sellele tähendab Euroopa Liidu liitumine Euroopa konventsiooniga, et me ei austa liikmesriikide põhiseaduslikke õigusi, millega on sätestatud äh, nende õigusruumis kõige põhilisemad elemendid. Lissaboni lepingul on ka lisaprotokoll, mis nii Ühendkuningriigile kui Poolale annab äh, eriõigused. aitäh! nüüd saab sõna härra Segedi üheks minutiks. daamid ja härrad. mul on väga kahju, et mul on ainult üks minut rääkida niivõrd olulisest teemast. Ungaris ja mujal on toimunud üleujutused ning sada, sajad tuhanded inimesed kannatavad, me peame neile andma lootust ja äh, me omalt poolt loodame, et need kohutavad üleujutused äh, varsti lõpevad ning äh, ma omalt poolt paluksin, et Euroopa Liidu asjaomased institutsioonid meid aitaksid. meil on meil on olnud väga tugevad paduvihmad ja seetõttu me vajame abi. siinsed äh, parlamendiliikmed arvavad, et inimõigusi tuleb austada, selles suhtes me oleme kõik nõus, kuid Euroopa kuid Euroopa Liidu liitumine Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste kaitse konventsiooniga ähm, kindlasti ähm, ei ole ainult äh,, ainult midagi sellist, mis meid aitab inimõiguste alal, me muutume lihtsalt USA sarnaseks. Euroopa Liidul on liikmesriigid äh,, kes on suveräänsed ja seetõttu ma olen vastu selliste sümboolsete sammude astumisele, aitäh. minuti. suur tänu ja nüüd saab härra Kasiini sõna kaheks minutiks. suur tänu, härra president, nõukogu esindaja, proua volinik liitumine konventsiooniga on tegelikult üks Euroopa Liidu eelsättumusi, nimelt me peame võitlema inimõiguste eest. meil on kindel struktuur, ajalugu, nüüd konventsiooniga liitumine, meil on ka erinevad liikmesriigid, mis on selle konventsiooni üle võtnud. ja seda kõike on tehtud selleks, et liikmesriikide põhiseadustes oleks teatud põhieesmärgid kirjas. aga sellegipoolest Euroopa Liidu liitumine inimõiguste konventsiooniga on sümboolse tähendusega. kui räägime juriidilistest reeglitest ja liitumise elluviimisest, siis see pole lihtne, sest siin on väga palju institutsionaalseid aspekte, millega tuleb arvestada. olen väga tänulik kolleeg Šarekile ja kõikidele teistele, eriti AFCO komisjonile selle raporti eest, sest tegemist on väga hea dokumendiga. ma ei hakka siin praegu üksikasjadest rääkima, sellepärast et muidu kordaksin paljut, mida proua volinik ja nõukogu esindaja juba siin eelnevalt ütlesid. siin küsiti institutsionaalse esindatuse kohta siis, kui Parlamentaarne Assamblee Euroopa Nõukogu raames kokku tuleb, selleks, et valida kohtunikke ma arvan, et selle kohta tuleks lihtsalt öelda, et tegemist on küsimusega, mis ei puuduta mitte ainult Euroopa Liidu kodanikke, vaid kodanikke, kes elavad Euroopa Nõukogu riikides. ja just seetõttu ei tohi kohal, ei tohi esindajad olla ka mitte rohkem kui kaheksateist või vähem kui kaks kohe lõpetan, proua president. siin on tõesti väga mitmeid probleeme ja küsimusi õhus. üheks pro suuremaks probleemiks on suhe kahe erineva kohtu, Luksemburgi ja Strasbourgi kohtu vahel ja ka see, mis on tegelikult Euroopa vaim artiklis kaks on kirjas, et me lähtume inimõigustest, meie jaoks on inimõiguste kaitse tähtis, nii et me ei räägi siin mitte õigusvabast ruumist, vaid meil tuleb lihtsalt kinni pidada sellest, mis meil tegelikult juba ammu kirja on pandud. ja muidu olen nõus kõigega, mis selles raportis on kirjas. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Kopa, üks minuti, üks minut palun. proua president Euroopa Liidu üheks tähtsaks ülesandeks on inimõiguste eest võitlemine ja rahvusvahelise kriminaalkohtu loomine on heaks näiteks selle kohta. me loodame, et Kampala konverents annab meile võimaluse teha äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu arengust suure sammu edasi. meil on vaja rahvusvahelisel kriminaalkohtu tööd alustada selleks, et kaitsta inimõigusi. väga tähtis on ka see, et rahvusvaheline kriminaalkohus jääks sõltumatuks selle reformi protsessi käigus on tehtud juba mitmeid ettepanekuid ja need on kohe kindlasti kõige tähtsad, tähtsamad äh, eriti tähtsad on need, mis puudutavad inimõigusi. kuid praegusel hetkel on täiesti selge, et Euroopa Parlament soovib viidata sellele, et need jälestusväärsed inimsusevastased kuriteod ei jää karistuseta. me soovime, et kohus oleks sõltumatu, et selgelt oleks paika pandud kohtualluva, kohtualluvus ja et maailma riigid kõik toetaksid äh, selle kohtu tööd sõjakurjategijad peaksid olema kindlad, et nad millalgi vastutavad oma tegude eest nii on kohtul ka preventiivne mõju. ja otse loomulikult on meil võimalik teha kohtu kaudu ka lepitustööd pärast veriseid konflikte. seega Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loomine on väga tähtis ja me loodame, et Kampala ülevaatamiskonverentsil saavutatakse edu, suur tänu! Al... suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Kaczmarek, poolteist minutit, palun! aitäh, proua president! see läbivaatamiskonverents Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osas on kindlasti suurepärane võimalus, eh, et eh, me saaksime oma väärtusi kaitsta, aga ma arvan, et me kõik usume, et kurjategijaid tuleb eh, karistada ning on väga hea, et äh, see konverents toimub Aafrikas, kuna äh, Keenias, Kongos, Sudaanis ja mujal on asju, mis peaksid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette minema, nii et nende karistamatus, kes teevad või sooritavad inimsusevastaseid äh, kuritegevusi, see tuleb elimineerida ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu roll selles osas on võtmetähtsusega, kui meil oleks olnud selline tribunal seitsekümmend aastat tagasi, siis ei oleks toimunud võib-olla ka Katõni massimõrva, kuna rahvusvaheline kriminaalkohus toimib ka heidutajana ja loomulikult me toetame rahvusvahelist kriminaalkohut tema peamistes rollides, mis tähendab siis sõjakuritegude ja inimsusevastaste kurja, kuritegude sooritajate karistamist ja on oluline, et kõik ähm, riigid liituksid Rooma statuudiga, kuna meie koostöö ja koordineerimine sõltub sellest ning kõik äh, Rooma statuudi osapooled loomulikult peaksid selles suunas edasi töötama. aitäh ja järgmisena saab sõna Anna Komes. Kampala äh, konverents on väga tähtsaid küsimusi arutamas, nagu näiteks agressiooni äh, kurud teod ja nii edasi tänu Euroopa Liidule on Darfuris sooritatud kuriteod ka nüüd kohtus arutamisel. Sudaani riigijuht on kutsutud kohtusse sõjakuritegude eest aru andma ja süüdistustele vastama. Sudaani valimiste vaatlejad leidsid, et valimised ei toimunud rahvusvaheliste standardite kohaselt. nii et meil on tõesti vaja äh, õiglust ja seda ühemõtteliselt. al-Bashir peab kohtusse minema ja see oleks tugev signaal, mis peatab teised diktaatorid, et nad ei sooritaks agressiooni omaenda rahva vastu vastasel korral toimub vastupidine. E- ma tänan, Makovei, poolteist minutit um.. tänan, ma räägin Euroopa Liidu liitumisest siin Euroopa eh, inimõiguste konventsiooniga ja ma räägin kui jurist. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, millist eh, rolli Euroopa Kohus etendab meie liitumisel inimõiguste konventsiooniga ning eriti, mis puudutab nõuet, et taotleja peab ära olema kasutanud eh, kodumaised õiguskaitsevahendid, enne kui ta pöördub Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja see tuleb ette kõik näha ka menetluses, mis annab Euroopa Kohtule igal korral võimaluse otsustada et kas on ära kasutatud viimane eh, eh, kodu õiguskaitsevahend kuni enne kui suunatakse asi Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja tähtis on, et Eh, ka liikmesriigid kohaldaks Euroopa Liidu akiid kõiges selles ja Luksemburgi kohtul peab olema esimene võimalus konventsiooni rakendada inimõiguse rikkumise juhtudel. ja ärgem unustagem, Luksemburgi kohus eh, on juba aastaid inimõiguste konventsiooni täitnud. nii et ma meenutan teile, et Euroopa Inimõiguste Kohtu eh, lahendit aastast kaks tuhat viis, mis puudutas Airbus lennufirmat ja ütles tookord kohus, et Euroopa ühenduse agi vastab Euroopa Inimõiguste Kohtusüsteemi nõuetele. nii et ma palun ka, et see menetlus, mille me nüüd ette näeme, peab olema väga põhjalikult läbi mõeldud ja suunatud kodanike huvide kaitsele ning samas tuleb alal hoida see, mis juba hästi toimib. ma tänan nüüd järgmine sõnavõtt, poolteist minutit, härra Rangel. E, e- tänan, härra president, mina tahaksin rõhutada, et mul on suur hea meel Rahvapartei fraktsiooni liikmena, et selle üle, et liitumise protsess on nüüd alanud ja Euroopa Liit ühineb inimõiguste konventsiooniga. Portugal muude riikide hulgas ühineb nüüd ka äh, teiste hulgas selle konventsiooniga, ehkki me ühinesime juba seitsmekümne esimesel aastal ja kaotasime oma surmanuhtluse. aga on üks tähtis aspekt, nimelt tähtis on nüüd eh, see, et Euroopa Parlament oleks käi-, kaasatud kogu liitumise protsessi ja et me analüüsiksime seda protsessi väga tähelepanelikult nii tehniliselt kui ka õiguslikult, sest meile kui parlamendile on inimõigused ülimalt tähtis teema. tegemist on ka ülimalt tähtsa konventsiooniga Euroopa Parlamendi jaoks. nii et on nüüd väga tähtis see, et eh, Euroopa kodanikud, kes ei kuulu Euroopa Liitu, aga on esindatud Euroopa Nõukogus, nüüd on Euroopa Liidu kodanikega inimõiguste kohtus samadel alustel. Adesso iniziamo con il catch di AI e do la parola all'onorevole. suur tänu, alustame mm, vaba mikrofoniga. üks minut spoštovani predstavniki komisije eh, sveta človek. lugupeetud president komisjoni ja nõukogu esindajad inimõigused ja põhivabadused ei ole enam liikmesriikide raames ja tegelikult ei olegi dilemmat et kas Euroopa Liit peaks põhinema siin ähm, riikidevahelistele suhetele või riigiülestele põhimõtetele. ma arvan, et meie liitumine inimõiguste konventsiooniga on samm edasi ja nii me kaitseme iga üksikisiku vabadusi, see lisab väärtust eh, meiele ning tähtis on, et me Euroopa Liidus looksime sellise piirkonna, kus eh, inimvabadusi kaitstakse kõige paremini kogu maailmas. Eh, Euroopa Inimõiguste konventsiooniga liit muutudes. Eh, Euroopa Liit tõesti muutub vabaduse piirkonnaks, aga sellele vaatamata jääb endiselt eh, ka probleeme meil vabaduste valdkonnas, aga tähtis on, et rikkumised ei oleks süsteemsed ja süstemaatilised ja tähtis on ette näha ka eh, vajalikud menetlused ning ette näha kohtute roll. ma tänan. järgmine sõnavõtt üheks minutiks bardzo chciałem podziękować. nawiązać chcę do tematu naszych dzisiejszych obrad i suur tänu selle eest et me saame täna siin arutada seda teemat me ei tohi unustada et paraku Aafrikas on ikka ja jälle genotsiidi ilminguid ja siis sellisel juhul ei saa Euroopa Liit lihtsalt passiivseks kõrvalvaat-, vaatajaks jääda. rahvusvaheline kriminaalkohus teeb ikka rohkem ja rohkem võitlemaks selliste kuritegude vastu ja inimesed peavad ka teadma, et sellised kuriteod enam karistamata ei jää ja sellepärast ma ühinen nendega, kes usuvad kindlalt, et Euroopa Liit toetab ja peakski toetama rahvusvahelist kriminaalkohust me peame tegema kõik, mis meie võimuses, muuta see kohus efektiivsemaks. Eh, meie kolleeg Flašikova. Aka už bolo povedané, pristúpenie únie k dohovoru. Eh, suur tänu, proua president, härra minister, proua volinik nii nagu siin on juba öeldud, Euroopa Liidu ühinemine rahv-, inimõiguste konventsiooniga, sellel on sümboolne tähtsus, aga ma arvan, et siiski see tugevdab ka Euroopa Liidu integratsiooni, sellepärast et Euroopa inimõiguste konventsioon, sellel saab olema mõju, mis läheb kaugemale lihtsalt sümboliks olemisest. kuni siiani ei olnud õiguslikult rääkides Euroopa Liit kohustatud inimõigusi järgima ja ka praktilisel tasandil on sellel liitumisel oma mõju. see tähendab seda, et saavad olema kaitstud mitte ainult Euroopa Liidu kodanikud, vaid ka kõik isikud, kelle kohta kehtib äh, Euroopa õigus see tähendab seda, et on vaja järgida kõiki vastavaid sätteid ja see kindlasti tugevdab üldist kaitstuse äh, taset. Euroopa Liit ei saa olema osalejariigiks, aga samas ei ole ei tohi ka liigset koormust panna Euroopa Ühenduse kohtule, mille töökoormus on niigi juba väga suur suur tänu, proua Orval! suur tänu, proua president, kallid kolleegid! ma olen selle koja liige olnud juba peaaegu aasta aega ja ma olen harjunud sellega, millega tegelikult ei tohiks harjuda. iga debatt läheb sama rada meil on Euroopa Parlamendis üle kaheksasaja ja iga arutelu juures ei ole tavaliselt kohal rohkem kui kakskümmend, kolmkümmend. mõned meist ei järgi partei suuniseid hääletamisel, vaid järgivad oma südametunnistust. ja kui meie esitame küsimusi komisjonile või teistele inimestele, siis me ei saa vastuseid. ma pöördun teie poole, volinik teie vastutate inimõiguste valdkonna eest, tehke erand ja andke mulle konkreetne vastus. küsimus on järgmine, milline on lisandväärtus sellest, kui Euroopa Liit liitub Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, eriti arvestades, et praktiliselt kõik liikmesriigid on juba liikmed palun andke mulle üks näide sellest, milline on lisandväärtus inimõiguste kaitsevallas. suur tänu ette, ma loodan, et te teete erandi sellest reeglist ja annate mulle ausa vastuse, aitäh. Grazie, la parola all'onorevole Matera. aitäh, Matera, üks minut, palun. aitäh, president äh,, volinik, kallid kolleegid, liitumine inimõiguste äh, konventsiooniga on oluline samm selleks, et tagada üksikisikute põhiõigused. kakskümmend seitse liikmesriiki ja ka teised Euroopa Nõukogu liikmesriigid on sellega seotud. me ei tohiks seda võimalust kasutamata jätta, me oleme seda mõnda aega oodanud kohtupraktika lähenemine on tegelikult juba mõnda aega äh, näidanud, et me liigume sinna suunas, selle lõpujoone suunas, sinna finišisse ähm,. ja nüüd on Euroopa Liidul võimalus vaadata Strasbourgi kohtu suunas, teise Euroopa Liidu institutsiooni suunas äh,, samamoodi nagu liikmesriikide suunas. nagu raport äh, näitab, siis autonoomia on tagatud, ma tahaksin tänada raportööri äh, suurepärase töö eest ja ma loodan, et me saame suurepärast äh, koostööd näha nende institutsioonide vahel. suur tänu, proua De Vigo vist tahtis, härra De Vigo vist tahtis sõna. kaks selgitust esiteks, kui vaadata äh, harta punkte, mis on ka konventsioonis, siis äh, nende tähendused on täpselt seesama samad viiskümmend kaks, viiskümmend kolm artiklit ja teiseks äh, Strasbourgi kohus on äh, riigiülene, ehk siis kui keegi soovib sinna kohtusse pöörduda Euroopa Liidu otsuse äh, kas seoses, siis nad peavad pöörduma Strasbourgi palun lugege raportit, sellepärast et selles raportis on kõik väga selgelt välja öeldud. suur tänu, arutelu on nüüd lõppenud, annan nüüd sõna äh, nõukogu nimel riigisekretär härra Lopes Garridole. aitäh, proua president, kõigepealt see esimene punkt ja inimõiguste kohus õnnitlused raportöörile ja komisjonile eh, selle kiire töö eest, eh, mis nad on ära teinud mandaadi koostamisel. see oli väga hea töö ja ma tahaksin tervitada ka seda, mida ütles eh, kolleeg või tähendab MP härra Andrew Duff. ta ütles väga selgelt välja, et Ühendkuningriigi valitsus järgib selgelt seda liini, mida konventsiooniga liitumine eeldab. Uh... Äh sellest teemast rääkis ka ECR fraktsiooni esindaja, kes ei ole Ühendkuningriigist. Äh, proua Sinclair selgitas üsna selgelt, miks me peaksime sellele äh, konventsioonile Euroopa Liiduna alla kirjutama. liikmesriigid on juba liikmed. aga liikmesriigid on osa oma pädevustest üle andnud Euroopa Liidule. Need liikmesriigid ei kasuta vastavaid pädevusi ja nii võib juhtuda, et tekib äh, konventsiooni rikkumine liikmesriigid on konventsiooni liikmed ja selleks, et tagada inimõiguste täielik kaitse Euroopa Liidus, peab liikmeks saama ka Euroopa Liit ise. Need kaks fraktsiooni on üles näidanud euroskeptilisust ja nad ei soovi riigiülest kontrolli Euroopa Liidus aga see on vastuoluline. kui me soovime Euroopa Liidus kontrolli ja kui me leiame, et kõik, mis Euroopa Liit teeb, on halb ja, ja seal on need neetud bürokraadid, kes äh, kes midagi teevad, aga nüüd nad keelduvad sellest äh, riigiülesest kontrollist või kõrgemast kontrollist Euroopa Liidu üle, et see on täiesti vastuoluline suhtumine kõik see, mis puudutab inimõigusi, see on äh, väga, väga legitiimne ja sellega seonduvad väga tõsised argumendid, mida ei ole paraku, need argumendid, mis te olete välja toonud, mis teie olete välja toonud. ja nii, nagu härra Mendes de Vigo ütles, ma olen veendunud selles, et neljandal juunil sise- ja justiitsasjade nõukogus kiidetakse nende läbirääkimiste mandaat heaks ja selles osas ma võin teid rahustada. mis puudutab rahvusvahelist kriminaalkohust, siis tegemist on väga tähtsa kokkusaamisega. ja ma räägin Äh, siinkohal nõukogu eesistuja nimel ja kinnitan teile, et me kavatseme seal kohal olla ja liikmesriigid kindlasti teevad Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga äh, koostööd ja selles osas ma olen äh, igati ühel meelel, selles osas, mis puudutab äh, teatud eesmärke ag seoses agressioonikuritegudega, siis äh, Rooma statuudi läbivaatamine siis teatud äh, relvaliikide kasutamine teatud relvakonfliktides, ka see võib endast kujutada sõjakuritegu. eesistuja hindab omalt poolt seda, mis on koos välja pakkunud ja ma arvan, et parlamendisaadikud kindlasti ka saavad osalema nendes aruteludes Kampala konverentsil ma arvan, et tegemist saab olema väga tähtsa sümboolilise ja õigusliku tähtsusega konverentsiga ja seda sellepärast, et seal võetakse vastu ka äh, õigus Äh, õigusaktid ja mul on väga hea meel selle üle, et parlament algatas seda tänast arutelu, see võimaldas meil äh, kinnitada taas kord meie ühiseid väärtusi ja kui me räägime rahvusvahelisest kriminaalkohtust, siis me räägime nendest kannatanutest ja nendest inimestest, kes on öö, äh, väga palju kannatanud ja nüüd on tegemist sellega, et võidelda karistamatuse vastu ja kahekümne esimesel sajandil ei ole karistamatusel mingit kohta meie ühiskonnas suur tänu, proua Reding, komisjoni nimel, palun. tänan, president. põhiõiguste harta ja inimõiguste konventsioon on erakordsed tekstid. Nad on alustekstideks nendele väärtustele, millel oleme tuginenud oma ühiskonda, Euroopa Liitu üles ehitades. ja ma arvan, et nad on liiga olulised, liiga suure ajaloolise tähtsusega, et nende üle võiks parteipoliitilisel tasandil vaielda. ja ma pean ütlema, et ma olen väga-väga uhke selle üle, et praegusel hetkel saame liikuda edasi Euroopa Liidu ehitamisega nii, et me rakendame ellu põhiõiguste harta ja liitume Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. kui ma kuulen teie raportööri Diego Lopez Garrido ja kaasraportööride Kinga Kalli ja Kristjan Van Breda sõnu siin parlamendis teie nimel siis ma tean, et ka teie olete väga teadlikud sellest ajaloolisest ülesandest, mis meie ees nüüd seisab. liitumise lisandväärtus. seda on väga hästi selgitatud nii neis tekstides kui ka paljude parlamendiliikmete kõnedes kõik liikmesriigid on konventsiooniga liitunud, aga nagu minister just selgitas, on nad olulisi sisulisi pädevusi üle andnud Euroopa Liidule ja seetõttu on normaalne, et Euroopa Liit liiduna tegutsedes peaks alluma samale välisele kontrollile Äh, mida rakendab spetsialiseeritud inimõiguste kohus, nagu ka liikmesriigid. üks konkreetne näide. võib juhtuda, et Euroopa Komisjon teeb näiteks otsuse mõne tööstusettevõtte vastu konkurentsiõiguse vallas, mida võib otseselt vaidlustada ka Strasbourgi kohtus täna on seda raske teha. ja on väga palju väga konkreetseid näiteid, mida ka teie olete juba rõhutanud. konkreetseid näiteid, mis näitavad, kuidas see kodanikke aitab. Neil on nüüd uus võimalus topeltgarantii. Euroopa Kohus Luksemburgis lähtub oma aruteludes põhiõiguste hartast, mis muuseas on siduv kõikidele liikmesriikidele, selle tuleb ükskord selgelt välja öelda ja ma ei mõista, et valijate mandaadiga isik, kelle kodanikud on valinud, võib seada kahtluse alla nende samade kodanike õigused parem on ju see, kui kodanikel on kahekordselt tagatud õigused, kui neil ei ole üldse õigusi. siin me anname neile kahekordse garantii nende õiguste osas ja see on just see, mida Euroopa Liit esindab. Euroopa Liit kaitseb oma kodanike õigusi ja mul on väga uhke tunne näha, et ka see koda nende õiguste eest seisab. jah meil on nüüd tagatud see, et kodanikud teavad, et nad saavad pöörduda mõlemasse kohtusse, et tagada oma õiguste kaitse. ja see küsimus, kas saame me nüüd konventsiooni osapooleks, see küsimus langeb ära sellepärast, et aluslepingu artikkel kuus kohustab Euroopa Liitu äh, inimõiguste konventsiooniga liituma. nii et ma arvan, et me ei peaks seda enam arutama, sellepärast et see küsimus on juba ära otsustatud. peaks ka silmas pidama, et see liitumine ei mõjuta absoluutselt kuidagi liikmesriikide suhteid konventsiooniga. senikaua, kuni küsimused ei puuduta Euroopa õigust nii et individuaalne suhe liikmesriigi ja konventsiooni vahel jääb täpselt samasuguseks, nagu see praegu on, lisanduvad täiendavad garantiid, mis puudutavad Euroopa Liidu õigust. loomulikult tekib küsimus kohtupraktika konfliktidest. seda tuleb analüüsida ja seda ka analüüsitakse, ma tänan väga raportööri äh, kes seda küsimust on arvesse võtnud. siiani oleme meie näinud, et neid konflikte peetakse minimaalseteks, sellepärast et konventsioon on juba ka Luksemburgi kohtu äh, jaoks nende normide hulgas, mida nad arvesse võtavad. ja konventsioon on miinimumstandard ning seetõttu eeldab komisjon, et Luksemburgi ja Strasbourgi kohtute praktika areneb harmooniliselt ja üksteist mõjutades järgnevate aastate jooksul. nüüd, mis puudutab kohtuvaidlusi, siis see ei puuduta Euroopa kohut või Euroopa inimõiguste kohut, vaid äh, probleemiks on Briti äh, kohtuvaidluste süsteem ja ma olen tegelikult ka juba rääkinud äh, Briti esindajatega sellest, et nad oma süsteemi läbi vaataksid. see tähendab seda, et praegusel juhul teatud mm, teemad, näiteks pressivabaduse teemad võivad areneda väga ebasobivas suunas. Euroopa Parlament on raportööride juhtimisel siiani teinud väga positiivset tööd selle teemaga ja ma kutsun parlamenti üles jätkuvalt olema kaasatud äh, sellesse protsessi, mis saab olema keeruline ja pikk. me peame ära lahendama tehnilised probleemid ja tehnilistest probleemidest võivad saada väga poliitilised probleemid, nii et ma loodan parlamendi toele selles ähm, keerulises ähm, töölõigus, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee omavahelisi suhteid, siis selle ma jätaksin parlamendi kätesse. kui vaja, siis ma saan teid siin aidata, aga see on parlamendiliikmete autonoomne õigus leida siin ühisosa ja ma arvan, et siin ei tohiks olla erilisi raskusi president, mis puudutab rahvusvahelist kriminaalkohust, siis äh, siin parlamendis on esinenud äh, prokurör Okambo ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu juht ja ma arvan, et see oli väga tugev signaal parlamendi poolt, et parlament võtab tõsiselt inimõiguste küsimust mitte ainult Euroopas, vaid ka Euroopast väljaspool me usume ka, et Kampala konverents on olulisim rahvusvaheline konverents äh, järgmise kümne aasta jooksul, äh, mis puudutab rahvusvahelist kohtupidamist. Mm, ja ma siin taaskord loodan kohtule, sellepärast, vabandust, parlamendile, sest ma tean, et parlamendi esindajad on kohal ja võtavad Kampalas ka sõna Euroopa Liidul on siiani olnud oluline roll ja saab ka tulevikus olema oluline roll konverentsi ähm, tulemuste integreerimisel äh, oma süsteemi, mis puudutab rahvusvahelist äh, kohtupidamist ja samuti on oluline osaleda kõikides nendes läbirääkimistes, mis hakkavad toimuma järgmise aasta jooksul äh, eriti tahame toetada riikide võimekuse suurendamist äh, selleks, et riigid ise oleks võimelised äh, riigisiseselt Rooma statuuti puudutavaid kuritegusid uurima ja kohtu ette viima. meie poliitika selles osas on muutumatu, aga meil on nüüd uus vahend ja uueks vahendiks on Lissaboni lepe, see annab meile uue pädevuse olla sidusam ja tõhusam oma toes äh, kohtule ja võttes arvesse ka parlamendi äh, toetust, mida on väljendatud äh, selle arutelu ja käigus ja resolutsioonis, jätkab välispoliitika kõrge esindaja ja tema teenistus Rooma statuudiga liitumise Äh, toetamist, me teeme seda süstemaatiliselt, suheldes kõigi oma partneritega väljaspool Euroopat. aga proua president, mul on veel kaks väga konkreetset küsimust, millele tahaksin lühidalt vastata, esiteks, äh, kas äh, vahistamismäärus president al-Bashiri vastu on osa probleemist või osa lahendusest, komisjon peab seda selgelt pikaajalise lahenduse osaks sellepärast et nagu see vahistamismäärus näitab, on kohtu loomisega õiglus muutunud kõikehõlmavaks, ükskõik kes see isik on, isegi kui tegemist on riigipeaga ja isegi kui vahistamismäärus ei pruugi minna kohe täitmisele, siis see määrus ka kuskile ei kao, sest äh, rahvusvaheline äh, kriminaalkohus on alaline kohus ja me kutsume jätkuvalt Sudaani üles kohtuga koostööd tegema. küsimus, kas äh, komisjon kavatseb Kampalas esitada muudatusettepanekuid, siin vastus on ei, sellepärast et Euroopa Liit ei ole lepingu osapool, need on liikmesriigid, kes muudatusettepanekute osas läbi räägivad, aga e- Euroopa Liit äh, võtab aktiivselt osa analüüsi osast ja me loeta, loodame, et Hispaania eesistuja juhib Euroopa Liit, riike, nii et nende ühine hääl jääks tõesti kõlama, aitäh. Grazie, commissario, äh, ora la parola al relatore per due minuti, prego. ma tänan, nüüd sõna raportööril kaheks minutiks. Quería expresar mi agradecimiento a todos los ma tänan ma tahan väljendada tänu kõigile nendele, kes mõttevahetuses sõna võtsid. pea kõik ühel häälel toetasid neid, seda ettepanekut ühineda ja seda me hakkame hääletama homme ning eriti ma tänan proua Redingit ja tänan selle võimaluse eest äh, koostööd jätkata, see on väga tähtis. Euroopa Parlament peab olema väga kaasatud läbirääkimistesse. paar märkust selgituseks. tegemist ei ole sümboolse sammuga, lugupeetud saadikud, sellel sammul on juriidiline väärtus. siin küsiti, et mida see juurde annab. toon ühe näite, kui teil on näiteks konkurss teenistujate vahel Euroopa Liidu äh, institutsioonides ja kui diskrimineeritakse Ungari advokaate mingil põhjusel, siis Ehm, nüüd see Ungari advokaat saab pöörduda Euroopa kohtusse ja see, et need Ungari advokaadid saavad diskrimineerimise puhul kohtusse minna, on väga hea ja nüüd saavad nad pöörduda ka Strasbourgi inimõiguste kohtusse ja antud juhul ongi just tegemist inimõiguste rikkumisega, mida Euroop-, Strasbourgi kohus menetleb, nimelt eh, võrdsed õigused, nii et tegemist ei ole mitte ainult sümboolse, vaid ka õigusliku väärtusega, mida see samm juurde annab. saadikud ütlesid, et nad tahavad, et läbi ei räägitakse ainult liitumist inimõiguste konventsiooniga, vaid ka, et vaataksime läbi, milliste protokollidega ühineda. Euroopa Liit on ju ka ühine, osalenud nende väljatöötamisel ja paljud protokollides sisalduvad õigused on inimõiguste hartas juba ju olemas Euroopa Liidus ja lõpetuseks Euroopa Liit tahab ühineda äh, äh, institutsioonidega, ja Euroopa Nõukogus, Euroopa Inimõiguste Kohtus eh, se, sellepärast, et tegemist on tähtsate organitega,